nimelt see, et raamprogrammid oleks ka rahaliselt paremini ligipääsetavad VKE-dele. aitäh! aitäh, härra minister ning sellega oleme selle aruteluga lõpule jõudnud. me oleme kõvasti ajakavast maha jäänud, aga nüüd läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on OSCE tugevdamine, Euroopa Liidu roll, esimene kõneleja on siis kõrge esindaja nimel ja Euroopa Komisjoni asepresidendi nimel härra Chastel, palun. lugupeetud härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, loomulikult on mul suur au võtta siin sõna kõrge esindaja proua Ashtoni nimel, nagu te teate, kolme nädala pärast riigi ning valitsusjuhid viiekümne kuuest OSCE liikmesriigist kogunevad Astana tippkohtumisel kolmkümmend viis aastat pärast Helsingi akti, kakskümmend aastat pärast Pariisi äh, akti ja see, et see tippkohtumine toimub Kasahstanis, näitavad, kui oluline see sündmus on. OSCE üritab leida endale uut jõudu, mõned on üldse kahelnud selle organisatsiooni kestmajäämisest, sellepärast et äh, see organisatsioon ei ole olnud võimeline lahendama äh, igavesti kestma jäänud konflikte. juunis kaks tuhat kaheksa tegi president Medvedjevi üleskutse, et vaadataks ümber Euroopa Liidu julgeolekustruktuur ning ka sellekohased ähm, konventsioonid ja see andis uut jõudu arutelule OSCE sees ning samuti Corfu protsessile loomulikult kaasatakse ka kõik teised julgeolekualased foorumid ja see on võimaldanud taastada usaldusväärsuse OSCE-sse. Euroopa Liit ning li selle liikmesriigid mängisid selles protsessis väga suurt rolli ja seda öö, äh, on toetanud ka härra Puuseki avaldused. Astanas äh, viiakse lõpule viimane etapp, Viinis äh, esitleme ka dokumenti, mida praegu arutatakse, mis antakse edasi riigi- ja valitsusjuhtidele, see peaks koosnema kolmest osast. kõigepealt põhimõtted, normid ning OSCE kohustused, teiseks väljakutsed ning prioriteedid ning kolmandaks väga oluline osa Euroopa Liidule, milleks on tegevuskava. lõppdokument peab olema kõikidele kodanikele selgesti arusaadav. Euroopa Liit äh, püüdleb selle poole, et OSCE-st saaks tõeline julgeolekut tagav kogukond, mis tagaks transatlantilise ning äh, ka Euraasia-sisese julgeoleku, et see oleks üks piirkond, kus kodanikud elavad vabaduses, kus konflikte lahendatakse rahumeelselt ja kus kõik need normid, mis moodustavad OSCE õigustiku, oleks ka äh, reaalsuses tagatud me peame töötama välja ka teekaardi selleks, et nende eesmärgid saavutada ja see käib kaasa tegevuskavaga. OSCE tegeleb julgeolekualase koostööga, tegemist on äh, väga äh, unikaalse struktuuriga ja kõik kolm peamist OSCE eesmärki peavad äh, ka tulevikus ellu jääma, seda rõhutasid ka välisministrid juunikuisel nõukogul Need kolm mõõdet, poliitiline ja sõjaline, leiduvad ka Viinis välja töötatud dokumendis, seal on julgustavaid noote ja mis puudutab tavarelvastuse piiramise lepingut, siis tuleb vaadata läbi, kas see on üleüldse veel ellu rakendatav ning valitsus ja riigijuhid peavad andma võimaluse seda lepingut ka edasi ellu rakendada. OSCE peab paremini äh, seisma oma varase hoiatuse ülesande eest. Euroopa Liidu konkreetsed ettepanekud ning partnerite konkreetsed ettepanekud juba on kõigile teada, me tahame luua julgeolekukogukonna ja see tähendab seda, et me peame lahendama Transnistria ning Mägi-Karabahhi ja Gruusia konfliktid mis võivad alati uuesti lõkkele lüüa, nagu me nägime kahe tuhande kaheksandal aastal. nii et on aeg väljendada meie ühist poliitilist tahet, pingutada selle nimel, et saavutada oma eesmärgid ning see tahe ka millekski konkreetseks muuta läbi selle teekaardi. LOSC peab vaatama tulevikku ja koguma jõudu selleks, et äh, lahendada konfliktid ka tulevikus äh, koostöös teiste kompetentsete rahvusvaheliste organisatsioonidega. selged ohud on meie ees, mul ei ole vaja nendest isegi rääkida ja Euroopa Liit loomulikult soovib, et ka energiajulgeoleku teemat käsitletaks ähm, konflikti lahendamise raames. me peame rääkima ka heast valitsemistavast, rääkima julgeolekualastest väljakutsetest, mis tulenevad kliimamuutusest või äh, energiaküsimustest. nüüd inimõigused ning põhivabadused, demokraatia ning õigusriik on kõige olulisemas, olulisemateks väärtusteks, millel seisabki see julgeolekukogukond. seega peab neid õigusi tugevdama ja peab konsolideerima ka nende järgimist tegelikkuses sellised ideed antakse edasi ka riigi- ja valitsusjuhtide, tuleb paremini järgida võetud kohustusi, järgida paremini ka OSCE soovitusi. Euroopa Liidu jaoks inimlik äh, vaatenurk on väga oluline, me peame suutma elada koos üksteise kõrval ja see kehtib nii kodanike kui ka riikide kohta. me tahame samuti edendada pressivabandust ja samuti OSCE piirkonnas äh, demokraatlikke ja vabasid valimisi. OSCE iseseisvus, sõltumatus selles osas tuleb samuti tagada. ja kõrge esindaja kindlasti seisab hea ka selle eest, et äh, sõnavabadusest alati räägitakse. aitäh, härra Šeštel ja nüüd annan ma siis sõna fraktsioonide esindajatele ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei esindaja härra Grip, kellel on siis kaks minutit. aitäh, president. me kuulsime kõrge äh, välispoliitika ja julgeolekupoliitika esitaja seisukohta, meil on olemas ka resolutsiooni eelnõu mille on koostanud meie kolleeg Libor Rušek. selles resolutsioonis on öeldud, et Korfu protsess vajab uut hoogu. sellest kõneles ka kõrge esindaja OSCE saaks olla väga kasulik äh, institutsioon regionaalsete konfliktide lahendamisel, demokratiseerimisprotsessis liikmesriikides, etniliste konfliktide lahendamisel. me peame säilitama tasakaalu kolme samba vahel, poliitiline, majanduslik, majanduslik, keskkonna äh, sammas ja inimõiguste sammas äh,. julgeolek läbi sõjalise jõu on äärmiselt oluline, samuti on olulised majanduslikud ja sotsiaalsed aspektid ja toiduainetega varustuskindlus. USA peaks kõigis nendes valdkondades rohkem tegema. valimisvaatluste teel on äh, see organisatsioon äh, teinud väga olulist tööd demokratiseerimise protsessis tegemist on äh, ettevõtmisega, mis väärib toetust. samas äh, organisatsiooni hea töö äh, ei piirdu ainult vahendajaks olemisega, OSCE on organisatsioon, mis võimaldab riikidel särada siis, kui nad seda organisatsiooni juhivad, näiteks Kasahstani roll praeguses äh, Kõrgõzstani kriisis või vahendustegevus Usbekistani ja Turkmenistani vahel on äärmiselt väärtuslik. detsembris toimuv tippkohtumine Almatas peaks aitama vastu võtta OSCE tulevase harta ma toetan äh, seda resolutsiooni eelnõu, mille on koostanud härra Rušek, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna siis äh, asepresident härra Rušek ja teil on aega kolm minutit. aitäh. daamid ja härrad, sellel aastal tähistame me o Helsingi lõppakti kolmekümne viiendat aastapäeva. Helsingi protsess on andnud panuse ajaloolise tähtsusega muutustele Euroopas. Euroopa oli pärast teist maailmasõda ja külma sõda eraldatud, nüüd elab aga kogu Euroopa rahus ja koostöös. Need riigid, mis varem olid äh, raudse eesriide taga, nüüd on ka nende riikide kodanikel võimalus kodaniku ja demokraatlikke vabadusi nautida, samas kõiki Helsingi protsessi eesmärke ei ole endiselt saavutatud. paljudes piirkondades on endiselt etnilised konfliktid naabrite vahel, paljudel riikidel on probleeme demokraatlike vabaduste juur, juurutamisega. kõik OSCE liikmesriigid seisavad silmitsi uute väljakutsetega, sealhulgas ka selliste julgeolekuväljakutsetega nagu terrorism, organiseeritud kuritegevus, inimkaubandus, narkokaubandus samuti energia ja interneti turvalisus. kolmkümmend viis aastat pärast Helsingit, nüüd üksteist aastat pärast Istanbuli tippkohtumist äh, on OSCE äh, olukorras, kus vajatakse uut hoogu, uut sisu, uusi reforme. Korfu protsess annab kätte suuna, milles edasi liikuda äh, detsembris toimuval äh, tippkohtumisel Astanas. Äh, resolutsiooni eelnõus, mille üle me homme hääletame, teeb Euroopa Parlament terve rea ettepanekuid, näiteks me soovitame, et sellel tippkohtumisel tuleks arutada ja vastu võtta tegevuskava, mis puudutab konfliktide ennetamist, kriiside ohjamist ning konfliktijärgset ülesehitustööd, samuti äh, tegevuskava, mis äh, viiks julgeolekusektori hartani OSCE raames. OSCE, nagu me oleme kuulnud, on unikaalne ning jagamatu osa Euro-Atlandi ja Euro-Aasia julgeolekustruktuuridest. tal on palju liikmeid, ühendades eh, siis riike Vancouverist Vladivostokini OSCE unikaalsus seisneb ka sellest, et see seostab omavahel majanduslikud, poliitilised, sõjalised, inimõiguste alased ja juriidilise koostöö liikmesriikide vahel. Euroopa Liit ning tema ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, mida tugevdas Lissaboni leping, peaks äh, edendama koostööd Euroopa Liidu ja USA vahel, sest ainult läbi koostöö saame me oma ühised eesmärgid saavutada. aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, ei, vabandust, sotsiaaldemokraatide esindaja just kõneles, parandab president ennast ja nüüd saab sõna hoopis ALDE fraktsiooni esindaja. kaheks minutiks on siis sõna proua Jäätenmägil. aitäh, president OSCE on alati olnud oluline organisatsioon, organisatsioon, mida on austatud. praegu on meil seda organisatsiooni vaja täpselt sama palju nagu varemgi. OSCE on tänapäeval tihtipeale organisatsioon, mida lubatakse kriisipiirkondadesse, kui teisi organisatsioone sinna ei lubata. see tähendab, et meil on OSCE-d vaja. meil on vaja seda Kesk-Aasias meil on vaja selle organisatsiooni toetust politseioperatsioonideks, meil on seda vaja selleks, et peatada narkokaubandust ning äh, turvata piire. OSCE inimõiguste alased tegevused on samuti unikaalsed. Äh, osaks siis äh, humanitaarpoliitikast on sündinud äh, uued viisid, kuidas võidelda inimkaubanduse vastu ja samuti oleme näinud, kuidas hapraste riikide suutlikkust on tugevdatud. Euroopa Liit on üha rohkem keskendunud politseioperatsioonidele, sealhulgas ka poolsõjaväeliste üksuste kasutamisele. Euroopa Liit tegutseb aktiivselt ka arengukoostöö valdkonnas OSCE on samuti eh, muutunud oluliseks lüliks keskkonna ja julgeoleku vahel. Euroopa Liit peaks nendest asjadest õppima. aga oma tegevuses peaks Euroopa Liit kasutama OSCE-d kui eeskuju. OSCE jõuab tavaliselt eh, kohale enne Euroopa Liitu, OSCE-l on rohkem kogemusi, eh, neil on kogenud eksperdid ning OSCE tugevus sõltub liikmesriikide tahtest. Euroopa Liit teeb OSCE-ga koostööd ja on väga oluline, et me hindaksime OSCE tehtud. suur tänu ja nüüd Roheliste nimel härra Pütikofer, palun. suur tänu, härra president härra minister Šastel ütles sissejuhatavas sõnavõtus, et OSCE on otsimas uut dünaamikat see parlament tahab anda oma panuse, et OSCE selle dünaamikaga leiaks. resolutsiooni ettepanek, mis on esitatud ja mis äh, asepresidendi käe all välja töötati, sõnastab äh, laia enamuse toetusel progressiivse lähenemise OSCE uuele rollile. uus hoog on OSCE-le ette nähtud erinevatelt pooltelt, näiteks Ameerika asepresidendi, USA asepresidendi ettepanekud mõjutasid positiivselt seda protsessi. aga meil on praegu vaja selgemat definitsiooni Korfu protsessi eesmärkide kohta see on praegusel hetkel väga tähtis eh, eesoleva ülemkogu ja eesoleva tippkohtumise jaoks. kolme dimensiooni tuleb toetada, eriti seda, mis puudutab inimõiguste ja demokraatia toetamist. aga me soovime ka uusi samme astuda ja ma arvan, et see on just selle resolutsiooni ettepaneku puhul nii väärtuslik. näiteks küsimus selle kohta, kas peaks olema tulevikus võimalik Euroopa Liit Liidu ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames kaasata missioonidesse, mis toimuvad OSCE mandaadi all. näiteks Kirgiisi puhul oleks olnud väga hea olnud, kui meil oleks olnud selline võimalus ja kui me oleks seal koos Vene partneritega midagi ühise egiidi all teha. härra Proutšek viis, viitas siin ka juba sellele ettepanekule, et Korfu protsessi üheks eesmärgiks peaks olema ühise julgeolekuharta väljatöötamine OSCE riikide jaoks. ma arvan, et see on väga õige vastus ettepanekutele, mis tulevad Venemaa poolt ja mis on mõeldud Euro-Atlandi ruumi uue julgeolekukorra loomise jaoks. ma leian, et OSCE jääb väga väärtuslikuks ühise transatlantilis-, üleatlantilise julgeolekuruumi jaoks ja ma loodan, et need ettepanekud on ähm, edukad. suur tänu ja järgmisena härra Tänuk ECR fraktsiooni nimel üks minut president OSCE äh, mängib väga olulist rolli rahu ja stabiilsuse edendamisel Euroopa mandril. see, et Ameerika, Kanada ja ka Venemaa ja paljud Kesk-Aasia riigid on täisliikmed, annab sellele organisatsioonile väga suure usaldusväärsuse ja haarde, nagu siin öeldi Vancouverist Vladivostokini. OSCE on ka ära kasutamas Euroopa Nõukogu kui foorumit, kus asuta- asuta, arutada siis äh, valimiste vaatlust ja demokraatiat, inimõiguste küsimustest ning õigus, ja samuti õigusriigi küsimus. OSCE missioonid sellistes riikides nagu Moldova ja Gruusia aitavad kaasa ühiskonna stabiliseerimisele, nende riikide stabiliseerimisele, mida on traumatiseerinud külmunud äh, konfliktid. Kasahstan, kes praegu juhib seda organisatsiooni, on aidanud selle organisatsiooni profiili tõsta ning on keskendunud tähelepanu just Kesk-Aasiale ja julgeolekule ning võitlusele rahvusvahelise terrorismiga. kahtlemata on väga palju võimalusi, kuidas saaks arendada Euroopa Liidu suhteid OSCE-ga aga selle partnerluse kujundamisel loodan ma, et kõrge esindaja ei, väldib äh, et, jõupingutuste dublitseerimist ja maksumaksjate raha raiskamist kokkuhoiuperioodil. OSCE ja Euroopa Liit ja peaksid oma tegevust koordineerima ja lõpetuseks tahaksin teha ettepaneku, et võib-olla need kaks organisatsiooni, OSCD ja Euroopa Nõukogu, võiksid ühineda, see hoiaks palju raha kokku. suur tänu, kallid kolleegid, ma meenutaksin teile, et palun pidage kinni oma kõne ajast, sest meil on tõlgid siin ainult kella keskööni ja ma ei soovi ka istuda siin kella kaheni öösel. härra Šolts, üks minut, palun. härra president, minu fraktsioon tervitab seda, et Euroopa Parlament pärast pikki aastaid jällegi tegeleb OSCE küsimusega ja mõtleb Euroopa Liidu panusele Helsingi lõppakti jaoks ja mõtleb ka, millised on meie tänapäevased küsimused, millele vastata Teie raport, härra asepresident, näitab väga selgelt, OSCE puhul ei ole meil tegemist varjatud konkurentidega, vaid OSCE riigid on meile partnerid lahendamaks probleeme, mille ees me siin Euroopa, Euroopas seisame. minu arvates äh, Astana puhul tulevad välja just kaks aspekti. meil on vaja Euroopas jälle üle-euroopalist arutelu julgeolekupoliitilise tuleviku üle meie mandril ja see mander on suurem kui Euroopa Liit ja meil on juba praegusel hetkel julgeolekupoliitikas väga suured tasakaalulõhed. Korfu protsessiga on meil võimalik struktureeritud arutelu pidada ja liikmesriigid peaksid selle arutelu korraldama niimoodi, et meil lõpuks oleksid korralikud tulemused just relvastuse ja relvastuse vähendamise osas Euroopa Liidul on vaja OSCE-d ja vastupidi. meil on vaja lahendada küsimused ka kliimamuutuste ja energiaprobleemide alal. aitäh! suur tänu ja meie järgmine kõneleja on proua Nedeltševa, palun, teil on kaks minutit, proua härra president, härra Chastel, lugupeetud kolleegid, tahaksin rõhuda oma sõnavõtus sellele, kui oluline roll on valimis, valimisvaatlusmissioonides selles osas, mis puudutab meie suhete tihendamist OSCE-ga, kuid ka meie välistegevuse tugevdamist kodaniku ning poliitiliste õiguste järgimine on osa Euroopa Liidu põhiõigustest ja seega selleks, et tagada valimiste puutumatus, see aitab parandada ka Euroopa Liidu välispoliitika usaldusväärsust. OSCE ja Euroopa Liit mõlemad viivad läbi valmisvaatlusmissioone ja seega peaksid nad selles osas ka koostööd tegema. seega tundub mulle, et Euroopa välisteenistuse loomine teeb meile ka üleskutse selleks, et välja töötada tihedad koostöömenetlused ODIHR-i ning OSCE ja välisteenistuse val-, valimisvaatlusmissioonide osakondade vahel. selleks, et vältida igasugust tegevuste kattumist ja et Euroopa Liit saaks äh, oma tegevust veelgi tugevdada OSCE territooriumil. koostöö peaks leidma aset nii enne kui ka valimisvaatlusmissioonide ajal ja pärast. sellepärast, et kõige õigem, kõige parem valimisvaatlusmissioon on ikkagi see, mis lei-, mis toimub korralikult ning ähm, mis, äh, millel on ka korralikud järelmeetmed Euroopa Parlamendi on valinud otse Euroopa kodanikud ja seega on väga oluline see, et Euroopa Liit saaks ka jälgida, kuidas toimuvad valimised Euroopa Liidu territooriumil ning sellest väljaspoolt. siin on tegemist olulise trumb, trumbiga. Euroopa julgeolekuhartal on väga suur roll võtmaks arvesse majandus- ja keskkonnamõõdet sellest sõltuvad tihtipeale ka stabiilsus ning julgeolek ja seega on vaja selles valdkonnas kasutada ära Euroopa Liidu ning OSCE teadmisi ja kogemusi ning selleks, et see, see, kui regulaarselt kasutatakse keskkonna- ja majandusalaseid näitajaid, siis tugevdab see veelgi meie ühiste missioonide mõju nii et tuleks ähm, tänu OSCE ja Euroopa Liidu tihedamale koostööle tugevdada vaat-, valmisvaatlusmissioone ja seeläbi tugevdame me ka Euroopa Liidu välispoliitikat ja seega püüdleme me ka täielikult Lissaboni äh, lepingus seatud eesmärkide poole, aitäh! suur tänu ja meie järgmine kõneleja on Tšava Tabaidi, kaks minutit, palun! suur tänu, ma tahaksin õnnitleda teid, härra asepresident, selle raporti puhul, sest me kõik teame, et Euroopa Liidus on kõige tähtsamaks organisatsiooniks Euroopa Liit, aga ka Euroopa Nõukogu ja OSCE on teatud valdkondades väga suurte kogemustega võitlemaks näiteks eh, erinevate rahvustevaheliste konfliktide vastu ja tagamaks julgeolekut. ja meil tuleb tõesti tagada julgeolekut Euroopa Liidus. mis on OSCE väärtuseks? ma juba mainisin siin eh, etnilisi konflikte. Eh, OSCE-l on näiteks eh, vähemuste kõrge volinik, kes on vahendajas konfliktide puhul. meil Euroopa Liidus ei ole näiteks etniliste vähemuste kaitseks vastutavat isikut. meil on küll Lissaboni leping, kus neid mainitakse ja meil on terve rida külmutatud konflikte ja me teame et, et üheksakümmend protsenti külmutatud konfliktidest on etnilised konfliktid, nii et Euroopa Liit siin peab tõesti kasutama OSCE kogemusi. mis puudutab äh, romide küsimust, mustlaste küsimust, siis ka OSCE-l on terve rida programme ja ma tahaksin pöörata teie tähelepanu nendele programmidele. kui te olete välja töötamas oma riikides romide jaoks programme, siis kasutage jälle koos teie kogemusi. siis ka üheksakümnenda aasta Kopenhaageni deklaratsioon, mis puudutab vähemuste autonoomiat. ja viimane märkus meediavabaduse kohta. kui te kuulate OSCE esindajat, kes vastutab meediavabaduse ees, siis OSCE esindaja on väga selgelt astunud vägivalla vastu välja ja sellepärast ma toetan ka tugevdatud koostööd OSCE ja Euroopa Liidu vahel, sest see on Euroopa Liidu jaoks hea. suur tänu ja järgmisena proua Haudala, palun. suur tänu, härra president mina tahaksin toetada seda, mida ütles kolleeg Pütikhofer selle vajaduse kohta, et meil on vaja kolme dimensiooni vahel tasakaalu. ja eriti tahaksin siin välja tuua selle, seda, et meil on vaja kaitsta inimlikku dimensiooni. härra president, mul on väga hea meel, et teie raportis arvestatakse ka sellega, et Kasahstani äh, eest vastutav inimene peab tõesti mõtlema ka inimõiguste kaitsele, eriti just enne Astana tippkohtumist, sest me teame, et olukord on rahuldavast väga kaugel, on väga palju inimõiguste rikkumisi, olukord vanglates on väga õudne ja nii edasi. mul on väga hea meel näha ka, et teie raportis on märkus selle kohta, et Euroopa Liit peab ka inimmõõtmes olema aktiivsem. tõesti, see on väga suur samm edasi. kodanikuühiskond tuleb täielikult kaasata ja me tõesti peame toetama seda paralleelset üritust, mida kodanikuühiskond on väl- äh,, on korraldamas ja me tõesti peame Kasahstani peale, peale tähelepanu pöörama. suur tänu ja järgmisena härra Mikalski, palun suur tänu, härra president. ma, mul on väga hea meel, et te rääkisite minuga poola keeles, härra president. meie Euroopa Liidus peaksime toetama OSCE rolli, eriti siis, kui meie huvid on OSCE-ga sarnased, näiteks Gruusia puhul, Transnistria puhul, Sarkozy kuue punkti plaani puhul Gruusia jaoks ja nii edasi. proua Haudalal on õigus, seesama kehtib ka inimõiguste kohta, kuid peale selle peaksime me mõtlema veel ka sellele, et Euroopa Liidul on omad õigused ja meie koostöö OSCE-ga ei peaks meid tegema OSCE-st sõltuvaks meie otsuste tegemisel ja OSCE on laiapõhjalisem, sinna ei kuulu mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid. Euroopa Liidu täielik koostöö töötaks meile vastu, sest me peame säilitama iseseisvuse. suur tänu ja meie järgmine kõneleja on Tšaba Sokor, palun kaks minutit. aitäh, president oma loomisest saadik on OSCE pidanud oma peamiseks ülesandeks varase hoiatamise ja võimalike konfliktide ennetamise. OSCE institutsionaalses äh, struktuuris on rahvusvähemuste äh, kõrge voliniku äh, bürool konkreetsed ülesanded, seda aitab ära hoida pingeid vähemuse ja enamuse vahel. inglased nimetavad seda varase hoiatuse diplomaatiaks. Euroopa Liidus on institutsioonid need, kes peaksid tegelema konfliktide lahendamisega, aga ka meie saame mängida väga olulist rolli, näiteks ähm, Slovakkias võeti vastu äh, vähemuskeelte äh, seadus ja kui äh, kõrge esindaja üritas sekkuda, siis see vahendustegevus ei olnud edukas ja endiselt põhjustab see seadus probleeme, sellepärast et see on diskrimineeriv, on vastuolus mitmete rahvusvaheliste kokkulepetega nagu Veneetsia komisjon on otsustanud. võib-olla me oleksime lahendusele lähe, lähemal, kui see kõrge äh, voliniku büroo oleks püüdnud välja selgitada pingete algpõhjust, nagu seda varasemal ajal on edukalt tehtud. nüüd vaba mikrofon ja härra Higins aitäh, president, OSCE, nagu meile öeldakse, edendab meediavabadust, poliitilist vabadust, inimõigusi. härra Šaštel, ma tahaksin, et te sobitaksite selle kokku olukorraga, kus Kasahstan on OSCE-s eesistuja. ja ja äh, tekitada tippkohtumise Astana's. kas te teate seda, et poliitilised õigused äh, Kasahstanis on alla surutud, meediavabadust takistatakse ja pidevalt rikutakse inimõigusi? ametiühingu tegelased, sotsiaalsed aktivistid äh, pannakse vanglasse väljamõeldud süüdistuste alusel ma loodan, et detsembris te näete Kasahstanis, kuidas inimesi vanglates koheldakse Äh, kaks nädalat tagasi äh, äh, võttis härra Barroso väga südamlikult vastu president Nazarbajevi, inimese, kes kõige selle eest vastutab ja teda ei krit-, ta ei kritiseerinud Nazarbajevit üldse, milles on asi, härra Šastel, nafta ja gaasitehingutes. me pea-, kui te tõesti tahate võidelda inimõiguste eest, siis tuleb igasugused kokkulepped Kasahstaniga kohe tühistada, aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna härra Šastelile, et arutelu kokku võtta ja vastata küsimustele, mis tõstatati. suur tänu, härra president, kõigepealt, daamid ja härrad, tahaksin teid tänada, tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid selles arutelus, loomulikult annan Lady Ashtonile edasi ka teie soovitused, mis puudutab vahendite paremat kasutamist ning samuti välisteenistuse kasutamist ja ka koostöö osas. ma ei hakka üle kordama seda, mida ma sissejuhatuses juba ütlesin, paljud viitasid äh, sellele, millest ma olen juba rääkinud. nüüd, mis puudutab inimõiguste olukorda Kasahstanis, siis teil on täiesti õigus, et te seda rõhutate. Äh, mitmed teist seda täna ka tegid. tegemist on olulise teemaga Euroopa Liiduga ja me tuletame seda äh, Kasahstani võimuorganitele iga kord meelde, kui me nendega kohtume, rõhutame sotsiaalseid õigusi, demokratiseerumisprotsessi, sellest äh, rääkisime ka viimasel visiidil, kui äh, härra Nazar-, Nazarbajev siin käis. ma tahaksin oma sõnavõttu kokku võtta sellega, et Astana tippkohtumine Kasahstani juhtimisel äh, pakub meile võimalust vabaneda mineviku koormast ja ehitada tõepoolest üles julgeolekukogukond, mis läheb Vancouverist Vladivostokini ja ühtlasi panna paika uued missioonid, mis meie elule langevad julgeoleku valdkonnas kahekümne esimesel sajandil. suure rõõmuga näen, et ka Euroopa Parlament saab sellesse panustada meil on seda toetust, selget toetust väga vaja selleks, et tagada inimeste, et seda, et inimeste inimväärikus oleks tagatud, et valimised oleks vabad, et suudaksime võidelda ka majanduslike raskuste vastu ja tagada majandussotsiaalne areng jätkusuutlikkust. tegemist on OSCE ajaloos uue leheküljega, mis pööratakse Astanas Euroopa Liit võtab kindlasti, temale langevad kohustused, selles võite kindlad olla. suur aitäh! kallid kolleegid, arutelu on sellega lõppenud ja resolutsiooni üle hääletame homme. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde